isegi siis, kui oled veendunud, et edasine tegevus oleks vajalik. ja siin jällegi võime sõlmida liitlassuhted Euroopa Parlamendi ning kõrge esindajaga, et tõugata asju äh, selleks suunas, nagu me soovime ja, ja valdkondades, kus minul ei ole piisavalt volitusi. see võib-olla oleks suurepärane algus meie koostööle, et äh, edendada inimõiguste kaitset üle kogu maailma. suur tänu! suur aitäh ja arutelu lõpetuseks annan sõna meie raportöörile proua Viisler-Liimale, palun. suur tänu, härra Borrell, kõikide nende selgituste eest. ma tahaksin veel kord tahaksin äh, liituda nendega, nii, äh, kes siin täna kõnelesid, nii nagu ma olen üritanud teha ka seda raportis. ma tahaksin äh, lisada veel, Äh, või tuua rohkem välja mõningaid raskusi, äh, mis meil inimõiguste valdkonnas on jäänud. mitmepoolsus, multilateralism, raskesti öeldav sõna, on äh, väga oluline. oluline sellepärast, et see on alustalaks, mis aitab inimõiguste kaitsjaid, kes on raskuses LGBTI inimesi, LGBTI inimestel on väga tõsiseid raskusi mitmetes äh, valdkondades, äh, ka naiste ning tüdrukute vastane vägivald, tarneahelad, mida siin mainiti, mis on äh, tõsiseks probleemiks ettevõtted, kes ei kanna piisavalt vastutust, sundabielud. Need on mõned paljudest raskustest, mida oleme raportis välja toonud ja mida on siin täna mainitud. härra Borrell, ka teie mainisite vahendeid, mida saame kasutada vaatlusmissioonid, teie tegevusvahendid, kõrge esindaja, inimõiguste ja usuvabaduse eriesindaja. aga oma sõnavõtu lõpuks tahaksime lõpetada sellega, mida meilt küsisite. küsisite, mida meie teilt tahame. on teemad, mis kerkivad ikka ja jälle esile kogu selle aja jooksul, mil me oleme selle raporti kallal tööd teinud, nimelt äh, ei tohi lasta tekkida olukorral, kus inimesed, kes on inimõiguste rikkumistes süüdi, äh, jäävad karistamata. Nad tuleb kohtu ette tuua ja meil on vaja järge sellele loole. Äh, tegelege sellega ja toonitage mitmepoolsuse tähtsust, toonitage seda, et äh, kaubandusmaailm, majandusmaailm peab toimima nii, et me võiksime selle maailma üle uhked olla. ja selles mõttes ma tahaksin tuua välja järelevalvemehhanismi, mida meil on vaja ka kaubanduses. Äh, üks asi on nõuda, et tuleb teha ühte või teist, aga teine asi on kontrollida, kas seda ka päriselt tehakse. nii et ma jään loota, et tulevikus äh, inimõiguste ning demokraatia vallas saavutame edu ning äh, teie omalt poolt ning meie oma ametikohtadel siin Euroopa Parlamendis aitame kaasa sellele edule, mis, mida ma tulevikus inimõiguste valdkonnast loodan. suur tänu kõigile! suur tänu, sellega on äh, selleteemaline arutelu lõppenud ja hääletame me seda raportit homme ja liigume nüüd edasi meie järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, kas härra Borrell kui välispoliitika kõrge esindaja saaks teisele poole istuma minna? me oleme nüüd jõudnud ühise arutelu juurde ÜVJP ja ÜJKP teemadel meil on siin kaks raportit David McAllisteri äh, ja äh, Arnaud Anjani raport poolt. tuletan teile ka meelde äh, seda, et te saate kasutada nii elektroonilist süsteemi kui sinist kaarti äh, selleks, et esitada meile vaba mikrofoni vooru äh, sõnavõtutaotlus kui härra Borrell valmis on, siis annan kõigepealt sõna mm, Rahvaparteist pärit esimesele raportöörile, kelleks on härra McAllister. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, kallid kolleegid. selle aasta ühise välis- ja julgeolekupoliitika aastaaruanne on, äh, on jällegi tuvastanud mitmeid tähtsaid probleeme, millega seisab Euroopa Liit silmitsi ning me oleme andnud ka suuniseid selle kohta, kuidas me võiksime edasi liikuda. esimesed uue aasta nädalad on meile ju meelde tuletanud seda, et meie julgeoleku keskkond on äh, volatiilsem, keerulisem, äh, ebamäärasem ja, ja, ja keerulisem kui kunagi pärast külma sõja lõppu. tooksin välja oma ÜVJP aru aastaaruande kolm peamist asjaolu. mitmepoolsus on sattunud ohtu. Nendel väljakutsetel rohketel aegadel, kui mitmepoolsus seatakse üha rohkem küsimärgi alla, peab Euroopa Liit astuma jõuliselt üles selle trendi vastu, et mitmepoolsus oleks meie pingutuste äh, Äh, eesmärgiks konfliktiolukordades ja konfliktide ärahoidmises. meie oma ÜVJP-ga peame edendama oma huvisid ning oma väärtusi naabruspiirkonnas ning kogu maailmas. peaksime kasutama ära uut poliitilist tsüklit oma institutsioonides selleks, et ehitada üles äh, proaktiivsemat ning strateegilisemat Euroopa Liitu. teiseks, Euroopa Parlamendi tugevdamine kui ÜVP äh, alustala on oluline. eelmisel ametiajal oli Euroopa Parlamendil väga tähtis roll rahumeelsete, rahumeelsete lahenduste väljatöötamisele pikaajalistele konfliktidele. meie pingutused olid Ukrainas ja Põhja-Makedoonias edukad. Need pingutused iseäranis Chalmonet dialoogi raames peaksid jääma prioriteediks ka järgnevatel aastatel. me peaksime tugevdama ka oma rolli ning järelevalvet ÜVJP järelevalve valdkonnas, aga Euroopa Liidu välisinstrumentide küsimuses me peame püüdlema strateegilisema lähenemisviisi poole, ühtekuuluvuse parandamise poole, äh, järjepidevuse ning täiendavuse poole välise äh, finantsinstrumentide ning välis- äh, ja julgeolekupoliitika vahel. kolmandaks, ÜVJP tugevdamine ülemaailmsete ohtudega võitlemiseks mina olen veendunud, et kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine muudaks Euroopa Liidu välis- ning julgeolekupoliitika tõhusamaks, kiirendaks otsustusprotsessi, ühehäälsuse nõue äh, ei võimalda meil usaldusväärselt äh, maailma areenil tegutseda mis puudutab Euroopa Liidu ühist äh, julgeoleku ning kaitsepoliitikat, siis peame tugevdama Euroopa Liidu võimekust ning ka liikmesriikide tasandi võimekust äh, autonoomselt tegutseda, peame samuti edendama partnerlussuhteid piirkondlike organisatsioonidega komisjoni presidendi avaldused äh, töötatakse välja operatiivne meie Euroopa Liidu ähm, kaitsevõimekus on tervitatav. ükski liikmesriik üksinda ei tule maailma väljakutsetega üksinda toime tänases maailmas, me peame edendama oma Euroopa väärtusi, olema pühendunud e-reeglite põhisele rahvusvahelisele korrale ning majanduskoostööle. Euroopa Liit on suur tegija, kui asi puudutab diplomaatiat, kaubandust, arengukoostööd, humanitaarabi ning üha rohkem äh, oleme me suured tegijad ka julgeoleku ning kaitse valdkonnas. Euroopa Liit peaks tegutsema strateegiliselt, kasutama ära oma poliitilisi vahendeid ning äh, instrumente selleks, et äh, astuda vastu nendele väljakutsetele, mis on meie naabruspiirkonnas ning kaugemal. Euroopa Liit peab meie oma saatuse oma kätesse haarama ning saama täie ulatuslikuks suveräänseks majanduslikuks ning poliitiliseks jõuks rahvusvahelistes suhetes ning saan ainult kiita välisasjade kõrge äh, esindaja äh, avaldusi, äh, teda toetab Euroopa Parlament väga jõuliselt ja tahaksin tänada lõpetuseks kõiki kolleege hea koostöö eest, iseäranis variraportööre väga hea ning viljaka koostöö eest. aitäh! suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Danjean, kes on samamoodi raportöör. palun. lugupeetud kõrge esindaja, kõigepealt tahaksin tänada kogu südamest kõiki variraportööre, sõltumata nende fraktsioonilisest kuuluvusest ja arvamustest, mis olid mõnikord väga erinevad, me kõik aitasime tõsiselt kaasa selle aasta aruannete koostamisele, meil olid väga kirglikud arutelud, aga ma arvan, et see näitab, et selle teema vastu äh, tuntakse väga suurt huvi, rohkem võib-olla kui ähm, mõnikord on seda tehtud. siis äh, realistlikult öeldes, mis puudutab kaitset, siis oleme teinud omalt poolt pragmaatilisi parandusettepanekuid, lähtusin sellest pragmaatilisust, sellest raportist, äh, realistlik realistlikult võib öelda, et meie julgeolekukeskkond on tõsiselt halvenenud, kogu meie naabruskond on kriisis, ma ei hakka erinevaid konflikte üksikasjalikult lahkama, Süüria, Liibüa, Ukraina, džihaadirünnakud ka Euroopas, Aafrikas, Saheli piirkonnas, Lähis-Idas ja nii edasi. kriisid on üheaegsed, üha rohkem omavahel seotud ja kahjuks kõik näitab, et Euroopa on suhteliselt võimetu. see olukorra volatiivsus tähendab seda, et me ei saa äh, oma mugavustsooni jääda, isegi meie liitlased, meie partnerlased ei ole enam usaldusväärsed, äh, Lähis-Ida äh, näide toob seda suurepäraselt välja. ja selline segadus, jah, võib-olla me peaksime nüüd järele mõtlema asjade üle. mulle tundub, Äh, vastutustundetu jääda niisama arvama, et meie julgeolek, äh, julgeoleku tagavad teised, äh, ilma et meie ise oleksime valmis vastutust kandma nii et äh, realistlikult äh, me peame ütlema, et Euroopa on suhteliselt äh, läbi kukkunud olnud praeguste sündmuste valdkonnas ja me peame tegema oma pragmaatilisi järeldusi, et Euroopa saaks tegutseda ja mitte lihtsalt mõista hukka, avaldada kahetsust ja nii edasi ja nii edasi. pragmaatikus tähendab seda, et me oleksime ambitsioonikad. liikmesriigid on peamised tegijad kaitsevaldkonnas. pragmatism tähendab ka seda, et me pea tõdema, et mitte mitte keegi nendest, isegi kõige aktiivsemad ja, ja ambitsioonikamad ja seda räägib teile prantslane, ei ole selle ülesande kõrgusel üksinda ja härra kõrge esindaja, rääkides Sahelist, eile te äh, isegi illustreerisite suurepäraselt, me peame Euroopa tasandil kollektiivselt tegutsema ja hiljutisi algatusi tuleb kinnitada, me peame olema selged, selgesõnalised Euroopa kaitse äh, alalise koostöö ettepanekud iseenesest ei äh, muuda strateegiliselt äh, väga palju ei lühikeses ega äh, keskpikas perspektiivis, nii et me peaksime esitama lihtsa küsimuse, kas meie, meie siin, eurooplased, oleme rahul sellega, et oleme ainult vaatlejad äh, ja kerjused rahvusvahelise julgeoleku areenil, kus on vägagi suured tegijad meie kõrval. või tahate, et me tegutseksime, meil oleks vaja vahendeid, me teame, Äh, milles see arutelu äh, tavaliselt äh, seisneb ja ma ütleksin, et meil on vaja, et me räägime ambitsioonist midagi välja ehitada, mitte praegusest reaalsusest ja teiseks, autonoomia ei tähenda seda, et me lõpetaksime oma liitlassuhted, lõpetaksime suhted oma partneritega, ei, otse vastupidi, me peame nendeid kasutama kriisiolukorras ja me peame lähtuma oma prioriteetidest, meie huvidest julgeolekus. ja äh, need ei ole mitte alati samasugused nagu meie Euroopa väliste liitlaste huvid. see ei ole mingisugune äh, äh haigus, mingi häbi, me, ja see ei tähenda seda, et me suhted hävitaksime väga palju on siin mureküsimusi, millest me siin praegu räägime, kliimamuutus, äh, äh, erakorraline olukord, kliimakriis, äh, keskkonnakriis ja nii edasi ja ma arvan, et ka see valdkond on valdkond, kus me peame lähtuma võimalikust kriisiolukorrast ja te-, tegutsema sellest lähtuvalt. aitäh, järgmisena saab sõna välispoliitika kõrge esindaja, palun, härra Borrell, teil on sõna Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Uh, Monsieur McAllister äh,, Mr Danjean. suur tänu, härra McAllister, suur tänu, härra Danjean selle töö eest, millele te olete ära teinud, te valmistasite raportid äh, ÜVJP ja ÜJKP kohta ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimuses äh, mul on väga hea meel, et äh, väärtused on endiselt meie tegevuse keskmes, me oleme ja peame jääma jõuks, kes äh, tugineb ennekõike põhimõtetele, mitmepoolsusele, äh, reeglitepõhisele rahvusvahelisele korrale. Need on meie poliitilise tegevuse, välispoliitilise tegevuse alused. mul on ka väga hea meel, et tõdesite, et me peame olema jõulisemad meil on tõendeid selle kohta, et me peame olema jõulisemad, äh, mis puudutab Liibüat, äh, mis puudutab äh, peaaegu ükskõik millist kohta, mis kõikide probleemide puhul, millega seisame silmitsi, peame olema jõulisemad ning kaitsma jõulisemalt oma hu huvisid. me elame võimupoliitika maailmas ning meil on vaja integreeritud välispoliitikut, kus liikmesriikide jõud on ühendatud meie erinevate instrumentide jõuga ja nagu teie raportis on välja toodud, me peame tugevdama sidemeid sise- ning välispoliitilise tegevuse vahel. seda on siin korratud täna ikka ja jälle. väga tore on, kui seda toonitatakse. aga parem oleks, kui seda praktikas rakendatakse. tervitan seda, et peate tähtsaks piisavate majandus, finantsvahendite tagamist välistegevuseks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames, mis õige pea vastu võetakse meil on vaja äh, tagada rahalised vahendid naabruspoliitika ning Sahara taguse Aafrika jaoks, Sahara taguse Aafrika uue vahendi jaoks. eile kohtusime Prantsusmaa äh, presidendi ning viie Sahara taguse riigi äh, Äh, presidentidega ning rääkisime, milliseid vahendeid on vaja selleks, et nemad oma julgeolekupoliitika toime tulevad, nende julgeolekupoliitiline probleem on meie julgeolekupoliitiline probleem. ning äh, äh, ma ei tea, kas see, mida me neile pakume järgnevate päevade jooksul, on piisavalt hea, ma kahtlen. Te juhtusite äh, tähelepanu partnerlussuhetele. kõigeks, mida me tahame ette võtta, on vaja partnereid, me tahame olla mitmepoolsed, aga mitmepoolne ei saa olla üksinda. selleks, et tangot tantsida, on vaja ikkagi kahte tantsijat ja mitmepoolsuse jaoks on vaja neid partnereid veelgi rohkem. me peame sõlmima liitlassidemeid sarnaselt mõtlevate jõududega, piirkondlike plokkidega, Aafrika Liit, ASEAN, ÜRO, võtame näiteks kliimamuutuse küsimuse. nõukogu minult viimasel kohtumisel ülemkogu palus mul välja töötada äh, jõuline kliimadiplomaatia, et meie kliimaalased ambitsioonid, et me saaksime neid ambitsioone jagada partneritena teiste maailma riikidega. vastasel korral on meie pingutused kasutud. me peame tegema koostööd teistega selleks, et tagada, et nemad samuti liituvad meie kliimategevusega ainult nii saab see kliimategevus tõesti edukas olla. usaldusväärsus. on selge, et me kaotame usaldusväärsust geopoliitilise jõuna, kui me ei suuda tagada stabiilsust ning julgeolekut oma lähinaabruses. kui me ei suuda aidata kaasa sellele, et lahendame Liibüa probleemi või Lääne-Balkani äh, probleemi kui me ei aita nendele lahendustele kaasa ja on raske veenda kedagi selles, et meie oleme oluline geopoliitiline jõud ja loomulikult me peame toetama äh, ka Kosovo. Äh, Kosovosse ei saa reisida, sellepärast et Kosovos ei ole valitsust, aga isegi kui neil ei ole järgmise kuu lõpuks valitsust, äh, peab meil tulema, peame me saama reisida Kosovosse ja Serbiasse, et kinnitada, et oleme äh, Äh, valmis tagama neile Euroopa äh, perspektiivi. meil on keerulised suhted meie mõningate suhetega, Türgi äh, viimased sammud on mõjutanud meie liikmesriikide olukorda ja on tekitanud muret Kesk-Vahemere piirkonnas toimuvad enneolematud muutused geopoliitilisest seisukohast, mõningad jõud nagu Venemaa ja Türgi äh, ei äh, olnud aktiivsed seal äh, veel pool aastat tagasi, nüüd aga püütakse probleemi lahendada ka nende poolt. me peame sellel silma peal hoidma, peame silma peal hoidma lõuna naabruspiirkonnal Liibüa, Iraan, Iraak ja nii edasi me oleme olnud need, kes võitlevad deeskaleerimise eest. aga kes tegelikult istuvad äh, vaherahu läbimises, relvarahu läbirääkimistel laua taga, äh, mitte Euroopa Liit, vaid äh, Venemaa ja Türgi, Aafrika. Aafrika on lootuste ning väljakutsete manner nõukogu andis äh, komisjoni kõrgele esindajale äh, ülesandeks äh, juuni ülemkoguks välja töötada kõikehõlmav Aafrika tegevuskava. juunini ei olegi eriti palju aega, et sellist kõikehõlmavat tegevuskava välja töötada koos Aafrikaga, sellepärast et üksinda me seda teha ei saa. me ei saa Aafrika plaani ilma aafriklasteta välja töötada. alustasime Sahelis, president Macron eile pidas äärmiselt huvitava kohtumise, palus viis kuu Saheli äh, riikidel rääkida, mida me saame ühiselt teha Äh, nii nagu äh, Aafrika Liidus äh, Addis Abebas järgmisel kuu, veebruarikuus saame teha. Ladina-Ameerika, Ladina-Ameerika põleb Tšiilist Mehhikoni, väga suured on nende raskused ning me peaksime tegema tööd selle nimel, et oma koostööd suurendada. me peame jätkama oma huvide eest võitlemist Aasias, Aasia on stabiilne ja jõukas, võib-olla kõige stabiilsem ja jõukam piirkond üldse kogu maailmas homme sõidame New Delhisse, et käia, äh, osaleda sinna dialoogil ning tugevdada äh, oma strateegilisi partnerlussuhteid Indiaga. õige pea sõidame ka Hiinasse, et Hiina tippkohtumist ette valmistada mis aga puudutab ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, sellega tegeletakse, selles tegeletakse meie ühise julgeolekupoliitika arengutega ning väljakutsetega tulevikus. praeguses geopoliitilises maailmas ei ole Euroopa Liidul muud valikut, kui suurendada oma Äh, enda võimekust ning äh, muutuda rohkem usaldusväärseks julgeolekupakkujaks. ÜJKP äh, tegevus seisneb praegu seitsmeteistkümnes missioonis väljaspool Euroopa Liidu piire ning ma pean kiitma nende tuhandete meeste ja naiste entusiasmi ning suutlikkust, kes teenivad Euroopa Liidu lipu all mõnikord väga rasketes tingimustes oma raportis juhite te tähelepanu õigusega sellele, et me peame järjepidevalt tegelema struktuursete probleemidega, mis mõjutavad meie lähetusi. me peame kandma hoolt selle eest, et ÜJKP missioonid on tulevikus tugevamad, lähtuvalt inimressursist, aga ka mandaadi osas. ma tervitan äh, Euroopa rahuvahendi Äh, eelarve võimaldamist, meie partnerid saavad ise oma julgeolekut omaenda võimekusest lähtudes edendada, seda kasutades Saheli riikides on see iseäranis oluline. siis äh, suurema rolli, suurem roll maailmas eeldab ka strateegilist sõltumatust. mõnikord tekitavad need sõnad konflikte, mitte kõik ei saa neist ühtmoodi aru. Need on delikaatsed sõnad, kuid selles kontekstis tähendavad need sõnad seda, et me peame suurendama oma võimekust teha koostööd partneritega, kui see on võimalik, ja ka tegutseda üksinda, kui see on vajalik. ning teie raport toob seda välja, see ei tähenda seda, et Euroopa Liit hülgab oma partnerlussuhted, otse vastupidi Euroopa Liit ise muutub maailma areenil selle tulemusena tugevamaks partneriks. see toob kasu ka NATO-le, sellepärast et tugevam Euroopa Liit ning tugev NATO käivad käsikäes. toonitaksin teile, et alaline struktureeritud koostöö Euroopa Julgeolekufond on väga oluline, et teie Euroopa Parlamendis peate otsustama, kui palju ressursse antakse sellele kaitsefondile Äh, ja ka rahuvahendile, mis on meie tulevi-, äh, tuleviste ÜVJP projektide alustalaks me võime rääkida pikalt sellest, mida me püüame teha, teie raportis on kõike seda kirjeldatud väga hästi. olen nõus päris paljuga, mida te olete selles raportis kirjeldanud aga tahaksin omalt poolt rõhutada, kui olulised on äh, uued piirid tehisintellekti valdkonnas ja see annab äh, võimekused nii riikidele kui ka vaenulikele riigivälistele tegijatele ja me peame äh, seda arvesse võtma, kui me räägime ülemaailmsetest normidest ja eeskirjadest, aga me peame võtma seda arvesse ka siis, kui töötame välja tehnoloogiat, mis peaks tagama meie oma julgeoleku. ma olen kindel, et eurooplased ei tea, kui oluline see teema tegelikult on ning mis on äh, tehisintellekti põhise tehnoloogia väljatöötamise mõju meie julgeolekule tulevikus mitte pikaajaline, mitte kauge tulevik, vaid lausa järgmised viis aastat on otsustava tähtsusega selles küsimuses. kosmos on veel üks oluline valdkond, kus peame töötama koordineeritud Euroopa Liidu poliitilise ning vahendite vahelise koordineeritud tegevuse poole. Teie raportis on rõhutatud, et meie Euroopa Liidu satelliidide keskus eeldab, et sellele antakse asjakohased struktuurilised vahendid Euroopa Liidu eelarvest selleks, et see saaks aidata kaasa meie tegevusele võimatu on uskuda, et saame töötada välja erinevaid tegevusi üle kogu maailma, kui me ei saa ise jälgida seda, milline see maailm on. meil on satelliitkeskus, mis ei tohi kannatada ressursside puuduse all oma ülesandeid täites. lõppkokkuvõttes võib öelda, et panused on suured, ülesanded üüratud aga hool ei tohi lasta vaibuda, me peame tugevdama oma ühist julgeoleku ning kaitsepoliitikat. meie lähinaabruses on probleeme ning äh, meie lähitulevikus äh, saame me tõendeid selle kohta, milline on Euroopa Liidu liikmesriikide võimekus ning soov äh, seda oma rolli täita võtame siin näiteks Liibüa. kujutage ette, et äh, kehtestatakse relvarahu ning Berliinis saavutatakse kokkulepe. leitakse poliitiline lahendus. aga igasugune relvarahu ei kesta rohkem kui paar nädalat ilma järelevalvemenetluseta, tugeva järelevalvemenetluseta, kas me oleme selleks valmis? sellele küsimusele tuleb leida lähitulevikus vastus. aitäh! suur aitäh ja kõigepealt fraktsiooni nimel kõnelejad, kõigepealt äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Kaaler, teil on üks minut, suur aitäh, lugupeetud president selle eh, parlamendi sõnum eh, teile saab eh, olla ainult selline, et me lahendame probleeme ainult siis, kui meie enda huvid mängud on, mängus on. näiteks Liibüas ei ole meil ju tegelikult erinevaid huvisid. kõrge esindaja, palun hoolitsege selle eest, et kõik Euroopa Liidu valitsused oleksid ühtses meeskonnas, võitleksid sama asja nimel Saheliga seonduvalt äh, palun survestada kõiki Euroopa Liidu valitsusi selleks, et äh, ka pra-, äh, prantslased oleksid meiega ühes paadis ning Äh, kui me räägime Kaitsefondi äh, vahenditest äh, ja sõja, militaarmobiilsusest, siis ei tohi vahendeid vähendada neile instrumentidele ja positiivsema külje pealt me peaksime ära kasutada, kasutama seda, et meil on Ida-Aasias nii-öelda saar, kus me oleme näinud Hiina ühiskonnas demokraatlikke valimisi, niisiis õnnitlegem Taiwan'i inimesi valimiste läbiviimise eest, mis olid demokraatlikult äh, ja hästi läbi äh, viidud äh, ja see on eeskujuks kogu Ida-Aasiale, aitäh. suur aitäh, järgmisena saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna kolleeg Lopes, palun suur tänu, lugupeetud äh, president. selle täiskogu äh, raames me hääletame äh, välispoliitika kontekstis kahte olulist raportit. esimene puudutab ÜVJP-d ja teine ÜJKP-d. kõigepealt ma tahaksin tänada kolleeg McAllisteri ja selle tehtud töö eest, mida ta raporti kallal on teinud. mul on olnud võimalus temaga tihedat koostööd teha. Need kaks raportit näitavad väga selgelt, et Euroopa seisab täna silmitsi hoopis teistsuguse maailmaga kui vaid paar aastakümmet tagasi. praegu on konkurents erinevate suurvõimude vahel, mis on ohtu seadmas meie positsiooni maailma tasandil. ja vanasti oli ju nii, et standardid põhinesid koostööl ja dialoogil, koostöö olulisem kui konkurents, kuid nüüd peab Euroopa oma saatuse enda kätesse võtma. ja seetõttu me peame langetama strateegilise otsuse seoses autonoomia ja suveräänsuse kontekstis. me peame iseendid suutma kaitsta, me peame suutma edendada oma huve ja väärtusi. meie Äh, äh, oleme nii äh, nii-öelda taime, taimetoitlased lihasööjate maailmas, me peame tugevdama oma allianse, eriti Ladina-Ameerika ja Aafrika suunal ja me peame keskenduma kaasamaks kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja kõrgel esindajal on selles kontekstis järgneva viie aasta jooksul väga oluline roll mängida. suur aitäh, järgmisena saab Uueneva Euroopa fraktsiooni nimel sõna härra Paet suur aitäh, kallid kolleegid mis puudutab seda, et kuidas Euroopa Liitu äh, on võimalik äh, kuuldavaks teha üleilmsel tasandil, siis me peame rääkima äh, ühtsel häälel, see hõlmab väliskaubandust, arengukoostööd ja julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. päris palju on juba ära tehtud ÜRK B valdkonnas, kui võrrelda seda, mis on tehtud sellega, mis oli tehtud mõned aastad tagasi kuid kui me räägime ühtsest Euroopa-ülesest kaitsest, siis seda teemat saab ellu viia ainult siis, kui kõik sellesse tõsiselt suhtuvad. Euroopa strateegiline autonoomia on meie eesmärgiks ja me peame panustama Euroopa ja Atlandi ülese julgeoleku panustamisse. Euroopa Liit peab tegema koostööd NATO ja teiste partneritega meil on vaja tugevamat Euroopa Liidu kaitsevaldkonda, aga me ei tohi selleks NATO-t õõnestada, hoopis vastupidi, tugevam Euroopa Liit on tugevam partner ka NATO-le me saame panustada rohkem sõjalisse suutlikkuse valdkonnas või muudes valdkondades. tuleb võtta arvesse Euroopa Liidu suurust ja suutlikkust ja seetõttu on iseenesestmõistetav see, et Euroopa peaks suutma ennast ise kaitsta ja sel põhjusel hea koostöö NATO, USA, Kanada ja teistega on ääretult oluline. aga Äh, selleks, et äh, kaitsta rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ning mitmepoolsust, äh, mis on Euroopa julgeoleku ja kaitse dimensiooni aluseks rahvusvahelistes suhetes, suutlikkust. Euroopa Liit oma kaitsepoliitikas äh, peab äh, tagama tehnoloogilise suutlikkuse, piisava personali selleks, et tagada toimiv kaitsetööstus, see eeldab äh, piisavat finantspanust ning poliitilistest murepunktidest ülesaamist. vastasel korral ei ole meil sõnaõigust Hiina, USA või Venemaa või teiste tõusvate jõudude taustal kui vaadata Euroopa kaitsepoliitikat, siis äh, loomulikult on palju äh, akuutseid äh, probleeme ja see kõik nõuab juba praegu meie tähelepanu, aitäh! suur aitäh, liigume nüüd edasi ja järgmisena saab äh, Roheliste fraktsiooni nimel sõna härra Bütikofer, palun! austatud kolleegid äh,, nagu äh, Jean-Claude Juncker ka juba ütles, äh, siis äh, see mm, teema, mida me praegu arutame, on keskse tähtsusega ja see tähendab seda, et me ei tohi status quo'ga rahul olla, me peame olema valmis uusi vastutusi enda kanda võtma. kuid me peame ka sihi paika panema. oma huvide kaitse ilma teiste lõksu langemata. me peame Euroopa Liiduna äh, olema tugisambaks mitmepoolsete suhete kontekstis ja me ei tohi lihtsalt äh, seda unustuse hõlma lasta Äh, langeta. McAllisteri raport on väga hea, seda kõike silmas pidades suur aitäh selle eest ja loodetavasti äh, me saame liikuda äh, selles suunas ja loodetavasti riiklike parlamentide kolleegid mõistavad meid ka paremini. suur aitäh, Bonnie Frisco, palun ID fraktsiooni nimel. kõneleja puudub mikrofon suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, ma tahaksin tänada kolleege Danjani ja McAllisteri nende poolt tehtud töö eest ja raportite eest. see aitab meil mõista paremini, kuidas vaid mõned kilomeetrid meie piiridest eemal Lähis-Idas ja Aafrikas on konfliktid äh, järjest suurenenud. pärast viite aastat Junckeri läbikukkunud poliitikat äh, on nüüd olukord selline, et Hiina, Türgi ja Venemaa äh, on pead tõstmas ja mm, mõjuvõimu võtmas. küsimus on tegelikult lihtne, austatud kõrge esindaja Borrell poliitilised instrumendid ja need vahendid, mille me oleme Euroopa kaitse valdkonda suunanud äh,, Äh, kas äh, neil on reaalne mõju äh, Euroopa julgeolekule, Euroopa kodanike julgeolekule? aitäh. suur aitäh, järgmisena saab ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg von Orden, palun suur aitäh, lugupeetud president, mina olin äh, üks vähestest äh, üheksakümne üheksandal aastal valitud konservatiividest, äh, kes tahtis reformida Euroopa Liitu selleks, et ta peegeldaks paremini oma kodanike huvisid ja soove, et, et ta oleks suunatud ühtsele turule ja, ja mitte mm, väikese eliidi kaitsele, me tahtsime kaitsta riiklikku riike, suveräänsusi ja siin tuleb mängu loomulikult riiklik kaitsepoliitika ja riiklikud relvajõud, mida Euroopa tahab nüüd oma kontrolli alla saada, ma mõistan ka, milline on Ühendkuningriigi ja Euroopa demokraatiate äh, peamine eesmärk ja see peaks olema äh, pidev panus meie kaitsesse koos USA-ga NATO läbi. mina olen äh, olnud äh, opositsioonis alati Euroopa armee seisukohas, see, äh, need raportid, mis siin on, äh, tahavad läbi viia kvalifitseeritud häälte enamusega hääletamist, Danjani raport puudutab strateegilist autonoomiat põhiliselt, see põhimõtteliselt tähendab er, eraldiseisvana USA-st, aga ei mõelda selle tagajärgedele, mainitakse lihtsalt NATO-t korraks, Ühendkuningriigi mainitakse ainult ühes lõikes, siin räägitakse Euroopa Kaitseliidust äh, ja äh, Euroopa eraldamisest äh, meie Atlandi-ülestest partneristest, sest vastasel korral, mis selle kõige mõte on, mineviku vigadest ei ole õpitud, me peame tegelikult suurendama riiklikke kaitsevõimekusi, me peame olema kõik suutlikud ja usaldusväärsed liitlased selleks, et kodanikke kaitsta kuid demokraatiad peavad olema solidaarsed ka NATO alliansiga ning ei tohiks eitada alternatiivseid struktuure, mis toovad paratamatult kaasa lõhestumise, aitäh! Teile on soovitud esitada sinise kaardi küsimus, olete te valmis vastama? palun, härra Van Orden te ei ole alati enamuse poolel olnud nendel teemadel ning sageli ei ole me olnud ühel meelel teiega võib-olla ainult NATO teemal oleme ühel meelel olnud ja seda, et Atlandi üles koostööd tuleb tugevdada. kas te lubate mul loota, et see on teie viimane Äh, täiskogu siin parlamendis ja kas te saate mulle lubada, et te olete natukenegi nostalgiline, kui mõtlete tagasi sellele tööle, mida me kõik ühis, üheskoos oleme ära suutnud teha? kõigepealt äh, tahan ma öelda, et ma olin nõus äh, teie siinse kaardi küsimusega, mul oli väga hea meel sellele vastata Äh, eelmise arutelu kontekstis ma äh, olin hämmastunud, sellepärast et kaks kolleegi keeldusid vastavast minu sinise kaardi küsimusele. nii, vaadake, ma lahkun siin parlament, siit parlamendist äh, veidikene kurvana isegi, ma olen siin sõdurina kolmkümmend äh, aastat äh, olnud äh, poliitikuna, me oleme ühiselt äh, päris palju häid asju ära teinud, kuid äh, see praegune tendents, mis kiireneb järjest brittide lahkumise perspektiivis, viib meid tegelikult või viib Euroopat tegelikult vales suunas ja see tekitab mulle suurt muret. jätkame kolleeg Villanuevaga QNGL-i fraktsioonist. suur tänu, president Ehm, pinged äh, tõus Iraani ja USA suhetes, mis äh, tekkis äh, Soleimani tapmisega, kas see tõesti peaks suurendama Euroopa julgeolekut, kui me toetame Trumpi? kas me mitte ei aja siin segamini julgeolekut ja sõjaväge? julgeolek tähendab seda, et meil on tagatised, et põhiõigustest peetakse kinni mitte et äh, lihtsalt äh, viiakse läbi sõjalisi rünnakuid teiste riikide vastu või putšikatseid või droonirünnakuid. oluline on, et rahvusvahelisest õigusest peetaks kinni, et äh, rakendataks mitmepoolset lähenemist me teame muidugi kõiki äh, probleeme, mis maailmas on, aga oluline on mõelda me, ka meie huvidele ja Euroopa Liidu tulevikule, nagu ka miljonite inimeste äh, tulevikule üle maailma. me peame äh, astume välja selle eest, et julgeolek tõesti tähendaks julgeolekut, et toimuks õiglane areng ka teistes riikides ja kaitseks inimõigusi, feminismi, demokraatiat. suur tänu kolleeg Papadakis, palun fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel. üks on selge, need kaks raportit tasandavad teed uutele sõdadele Euroopa Liidu nimel mitmekülgse tegevuse nime all geopoliitilise komisjoni ja NATO juhtimise all toetatakse süstemaatiliselt Euroopa ettevõtete huve, kes on konkurentsis USA ja Venemaa ettevõtetega. see tähendab imperialistlikke ambitsioone kolmandates riikides, võidurelvastumist, NATO tugevdamist, ka Euroopa kaitseühenduse loomist. meil on äh, naabruspoliitika, meil on äh, erinevad äh, teised instrumendid ja mehhanismid, mida nimetatakse rahuettevõtmisteks, nagu Euroopa Julgeolekukonverents. sellel kõigel ei ole mitte midagi pistmist äh, piiride kaitsmisega või riikide suveräänsuse kaitsmisega, nagu Kreeka valitsus püüab väita. näiteks olukorda Liibüas nimetatakse Euroopas lihtsalt muret tekitavaks äh, aga tegelikult seal võideldakse lihtsalt imperialistlike äh, vallutuskäikude vastu. suur tänu, järgmiseks kolleeg Pasescu. Äh, domnule președinte mcallisteri raport ja danjeani raport on äh, suure järelduspärasteks äh, juhisteks selle kohta, kuidas edasi liikuda, kuidas luua vajalik äh, visioon, et me leiaksime need vastused, mida me hetkel ei suuda leida. viitaksin siinkohal eriti Danjani raportile, sest see dokument annab äh, minu meelest teatava ettekujutuse sellest, milline võiks olla kaitse sektor muidugi on tegemist valdkonnaga, mis on liikmesriikide pädevuses, liikmesriikidel on suveräänsus ning äh, neil on väga tugev mandaat. mina ei ole isiklikult äh, nõus äh, ühise kaitsepoliitika mõttega, sest et see on iga liikmesriigil oma ettekujutus, ei ole ühisvaenlast, mille keskenduda. sama kehtib ka seda, mis puudutab sõjaväelist võimu, kas te ei ole ühtset äh, visiooni sellest, äh, milline peaks olema Euroopa Liidu sõjaväe roll? strateegiliste uuringute instituut äh, ja kõnelt kadus mikrofon. stsenaariumis, kus Euroopa saaks ennast kaitsta ja me kõneledes taas mikrofon. vabandan, te olete, te olete tõesti tugevalt oma kõneaega ületanud ja meil on vähe aega, nii et paraku peame jätkama. kolleeg Ara Kovatš, palun, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud kolleegid, mis äh, ÜKP mis puudutab ÜKP-d, siis ma arvan, et tegemist on tõesti väga head tekstiga tänu kolleeg Danžanile ning äh, tänu kõigi fraktsioonide jõupingutustele siin kojas on tulemuseks tõepoolest äh, suurepärane äh, dokument. kaasraportöörina saan öelda, et minu meelest me oleme saavutanud hea tasakaalu, mis sisaldab erinevaid teemasid, teemasid, mis on olulised kõigile Euroopa demokraatidele, nagu näiteks kvalifitseeritud häälteenamuse äh, kasutamine nõukogus. ja raport rõhutab ka seda, kui oluline ja vajalik on nende poliitikate integreerimine. ma usun, et tegemist on väga olulise raportiga tugeva Euroopa saavutamiseks eh, ning eh, me saame julgeoleku- ja kaitsepoliitika probleemiga toime tulla nüüd siis, kui me arendame välja kiired eh, vastused äh, ainult nii saab Euroopa võidelda pop-, tõusva populismi probleemiga, küberrünnakutega ja muude probleemidega. ma usun, et selle raportiga jõuame lähemale mitte ainult oma eesmärkidele, vaid ka oma unistustele ja seetõttu kutsuksin te kõiki üles selle poolt hääletama. suur tänu, järgmiseks kolleeg Vautmans, palun. aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa Ehm, pidi Euroopa Liit vastama Henry Kissingeri küsimusele, kelle helistada, kui tahan rääkida Euroopaga ja selleks, et vastata sellele küsimusele, loodi uus kõrge ametikoht, äh, komisjoni asepresident, kõrge esineja välispoliitika küsimustes. täna teame, et see Kissingeri küsimus ei ole jätkuvalt lahendust leidnud, me näeme praegu seoses Iraanis ja Iraagis ähm, püsiva olukorraga seoses äh, Soleimani juhtumiga, et kõik helistavad kõigile, härra Bradie äh, äh, helistab Teresele, Michel helistab Teresele, Macron helistab Iraanile ja Merkel helistab Trumpile ja Erdoganile. me peame muutma asjad üheselt mõistetavaks ja lihtsamaks ja mitte ainult kogu maailma Kissingeridele, vaid selleks, et Euroopa huve maailmas kaitsta härra Borrell, ärgem nimetagem teie ametikohta kõrge esindaja ametimeks, vaid äh, Euroopa välisministriks, see oleks igale Euroopa kodanikele arusaadav ametimetus. see annaks teile võimaluse tegutseda ja see tähendaks, et äh, ülemkogus ei oleks ühehäälsuse nõuet, et teil oleks võimalik lennata Teherani või Washingtoni kas või täna õhtul, kui vaja on. püüdkem leida selle ühtse ühtsuse Euroopa Liidu sees ja meil oleks vaja ka Euroopa sõjaväge, et kaitsta meie huve piiridel ja naabruskonnas. kui me saame midagi õppida venelastelt ja ameeriklastelt, siis on see see, et tugev välispoliitika, mida toetab tugev sõjavägi, moodustabki rahvuse tuuma, nii et ühinegem tugevama Euroopa ja maailma jaoks ja härra Borrell, meie oleme valmis teiega kõrvuti võitlema siin parlamendis, suur tänu! järgmiseks on sõna kolleeg Naimannil üheks minutiks. head kolleegid, olukord Lähis-Idas ähm, näitab meile taas kord, et rohkem relvi ei tähenda, et piirkond muutuks äh, turvalisemaks. meil on vaja eelkõige relvade leviku piiramist ja ennetust. paraku Tansaania raportis sellest eriti juttu ei ole. kriitilisi analüüse Euroopa missioonide eh, kohta ei ole, eh, ka muudatusettepanek ennetusmeetmete kohta lükati tagasi ja samuti, eh, mis puudutab relvatööstust, siis see oleks ka justkui kõik endisel korrus ning kutsutakse üles äh, sellele, et kaitsekulutused tõsta kahe protsendini äh, eelarvest. see tähendab, et me, konstruktiivne koostöö ei ole võimalik, meie jaoks on oluline, et äh, poliitika põhineks reeglitele, et kulu, kulutused sõjaväele oleksid proportsionaalsed ja me tõepoolest püüdleksime rahu poole ja sellepärast me küll tunnustame Tanja-, äh, raporti Tanžaani lepitusettepanekuid, aga meie hääletame selle raporti vastu, kui äh, homme, kui meie muudatusettepanekuid vastu ei võeta. aitäh ja kolleeg Rivier, palun üheks minutiks. suur tänu, härra McAllister ja härra Tanžaan on inimesed, kelle arvamus on äh, mulle väga oluline et Rahvapartei sõnavõtud jätavad mulje, et te vähemalt mingil määral usute rahvusriikidesse, ma olen nõus vähemalt mingil määral teie analüüsiga, mis puudutab äh, isla-, optimismi, aga mulle tundub, et mitte kõik ettepanekud ei lähe kokku selle põhimõttega, et Euroopa rahvad peaksid tegema vabatahtlikku koos äh, tööd. me räägime siin kaitsefondist, mis peaks rahastama väljaminekuid, mis ei ole tingimata seotud äh, meie ühiste eesmärkidega ja siis on siin juttu ka kvalifitseeritud häälte enamusest. Äh, kõik kõik see nõuaks föderaalset Euroopat, mitte sellist Euroopat, nagu on ette nähtud aluslepingus ja see ei tagaks seda, et rahvusriigid on siiski ülimuslikud, me näeme, et äh, on üha rohkem programme, mis on mõeldud ainult äh, äh, ettevõtete toetamiseks. proua Fotega, üks minut. me räägime siin erinevatest teemadest, sealhulgas laevatamisõigus äh, ja ohus sellele Aasovi merel, aga ma näen siin ka punaseid äh, jooni, mida me ei saa erinevalt eelnevast toetada, näiteks äh, kvalifitseeritud hääled enamus e, e. tänane arutelu Iraani üle näitab, et me oleme ikkagi veel väga erinevatel küsimustel, äh, seisukohtadel nendes teemades ja kvalifitseeritud häälteenamus võib tegelikult takistada multilateraalset küsimuste lahendamist. suur tänu, läheme edasi, kolleeg Wallis, üks minut. aitäh. McAllisteri raport äh, poliitika rakendamise kohta kutsub üles äh, militariseerimisele ja ei kõhkle ka selle ees, et see läheb vastuollu teatud liikmesriikide suundadega. Äh, Pesco on juba tõstnud kaitsekoostöö uulele tasandile ja seda soovitakse veelgi äh, süvendada kaitsefondi loomisega ja täiendavate Äh, projektide kirjeldamisega on trend väga selgelt vastuolus äh, relvastusest loobumisega. Äh, kui me räägime siin PESCO-st ja Lissaboni lepingust, mis muudab teatud kaitsekoostöö siduvaks, siis meie sellega nõus ei ole Euroopa Liidu kaitsepoliitika on survestanud Iirimaad eh, neutraliteedist loobi-, loobuma, seadnud selle küsimuse alla ja äh, raportis äh, tuuakse ka välja see, et see suund militariseerimisele ei ole tegelikult kõikide äh, liikmesriikide huvi. proua Lamaho, üks minut, palun. Dear colleagues, senor Borrell Our... kallid kolleegid, üks meie liidu tugevamatest varandustest äh, on meie pehme jõud, meie usaldusväärsus demokraatia ja inimõiguste küsimuses, meie võimalus äh, toetada demokraatlikku opositsiooni kogu maailma totalitaarsetele režiimidele. mida ütleme meie kui ÜRO eh, kohtuväliste kinnipidamiste töörühm ütleb, et üks riik on üheksa inimest kohtuväliselt kinni pidanud, need tuleks eh, eh, lahti lasta, avalikkus pahandab, komisjon võtab äh, seisukoha ja nii edasi, aga ähm, me räägime siin liikmesriigist, me räägime Hispaaniast, meil on topeltstandardid, mis on kõige suuremaks kahju tegijaks meie välispoliitikale ja komisjon peab liikmesriikidele rakendama täpselt samu kriteeriume, mida ta teeb teistele äh, liikmesriikidele. proua Kall, palun, üks minut bizottságának szavatolása kell legyen. Ehhez a terrorizmus felsz... aitäh! jah, peame tagama võitluse terrorismi vastu, peame tagama julgeoleku, peame tegelema ka rändelainetega ja uusi rändelaineid ka ennetama, see kõik käib selle teema alla, selleks et rahvusvahelisi konflikte vältida ja see kõik kuulub sinna selle alla, et stabiilsust kaitsta meie välis- ja julgeolekupoliitikas. on tervitatav, et meil selline ühine poliitika on, aga liikmesriigid ise peavad eh, enda koduriikides olukorda korras hoidma, näiteks meie juures on praegu armee arenduseks, eh, oleme valmis eh, seda arendust toetama ja on oluline, et ka Lääne-Balkani eh, puhul eh, vaataksime olukorra üle, Albaania, Põhja-Makedoonia puhul peame uuesti läbirääkimistega alustama. kvalifitseeritud häälteenamuse osas ei ole mina siin nõus, see võtab väiksematelt liikmesriikidelt võimaluse enda arvamust eh, ja näidata ja kaitsta oma rahvriiklikke huvesid, huve. härra Pikula, palun izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike je doneseno konsenzualno. istaknuta je uloga europske unije ne samo u promoviranju. tahaksin tänada raportööre eh, Euroopa Liidul on oluline roll maailma rahu ja julgeoleku tagamisel, eriti tänastes eh, tingimustes on oluline asi, millele tuleb keskenduda kui me räägime ühisest äh, välis- ja julgeolekupoliitikast ja julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, siis ma loodan, et raportid võetakse samal moel vastu ka tulevikus selle aasta esimesed paar nädalat on näidanud, et meie piirkonnas on ebastabiilsus kasvanud, seetõttu peab Euroopa Liit jätkama tööd selle kallal, et toetada äh, koostööd, rahu ja progressi kui meie põhiväärtusi. struktureeritud koostöö valitsuste vahel ei tähenda seda, et ka Euroopa Liit ei peaks jätkama oma kaitsevõimekuse arendamist, see on õige suund, rohkem tuleks keskenduda Balkanile, Äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika laiendusena. stabiilne naabrus tähendab ka stabiilsust Euroopa Liidus, see on see sõnum, mille peame saatma oma partneritele Kagu-Euroopas, usun, et jätkame Euroop-, tugeva Euroopa nimel töötamist mitmepoolsete suhete maailmas ja meie kodanikud ootavad meilt loomulikult Eh, meilt seda tulemust. Eh, proua Natalja Illuasu, poolteist minutit, palun. proua von der Leyen eh, kuulutas välja, et see komisjon saab olema geopoliitiline ja tal on selles osas õigus. see, mis maailmas toimub Siirias, Lüübias, Liibüas, Ukrainas, Sahelis, see puudutab meid kõiki. me peame, lõpetame selle süütuse aja Euroopa projektis sellepärast, et äh, me oleme rahuprojekt, see ei tähenda veel seda, et me ei peaks tegelema kaitsega. Äh, me räägime täna äh, CFSB ja CSTP raportitest, nad rõhutavad, et meie julgeoleku- ja kaitsepoliitika peab olema tõhus ja tugev, ühelt poolt aitama täita meie kohustusi liitlaste eel eest ja teiselt poolt äh, tegutseda autonoomselt. Äh, Euroopa strateegiline autonoomsus on muutunud hädavajalikuks, me peame lõpetama äh, selle, et me pidevalt kaebame, et Ameerika sõbrad teevad kas liiga palju või ei tee üldse mitte midagi kriisides, mis toimuvad meie piiri taga. me peame osalema nii kriiside ennetamises kui ka nende lahendamises, kasutades selleks kõiki vahendeid, mis on meie käeulatuses. oleme vahendajad, mediaatorid äh, rahu nimel, juhul kui meie huvid on ohus. me peame äh, võtma enda kanda selle poliitilise kaalu, mille annab meile meie majandus. seega võtame selle jõu, äh, et mõjutada oma geopoliitilist naabrust, äh, meie hääl peab samuti kuuldavale jõudma ja tegutsemiseks on aeg, aeg käes. härra Deman, teema äh, ID fraktsiooni nimel me oleme täna kuulnud väga palju karme sõnu ja ilusaid põhimõtteid, aga väga vähe saavutatavat.